ning see avaldatakse ka tänases protokollis ning kui protokoll vastu võetakse ilma vastu väidetakse, väideteta, siis loetakse, et need on ka vastu võetud. päevakord siis näeb ette nõukogu ja komisjoni avaldused kõigepealt olukorrast Somaali poolsaarel ning annangi alustuseks nõukogu poolt sõna, minister Aleksander Vondrale, asepeaministrile. palun, teil on sõna. tere õhtust, härra president, daamid ja härrad.